konflikti tagajärgede käes kannatavad. suur aitäh, härra Potočnik, nüüd on tõesti lõppenud arutelu ja meil on endiselt seitse resolutsiooni ettepanekut, mida me hääletame kõigi arutluste lõpus. järgmine päevakorrapunkt on vägivalla äh, eskaleerumine Mehhikos äh, resolutsiooni ettepaneku autorid saavad kõigepealt sõna esimene nendest on härra Hauregi Atondo. härra president, alustuseks soovin öelda, et Mehhiko on suur demokraatia. see on suurepärane demokraatia, mis on viimase kahekümne jooksul, aasta jooksul saavutanud edusamme, tegemist on Euroopa Liidu sõbraga ja meil on nendega ka strateegilise partnerluse kokkulepe tahaksin ka öelda, et Mehhiko peab väga keerulist sõda organiseeritud kuritegevuse ja narkokaubanduse vastu. aga täna räägime Mehhikost inimõiguste küsimuste all, sest et äh, on tohutult suurenenud vägivald Mehhikos ja ohvriteks on Mehhiko inimesed, äh, on ka kurdetud inimõiguste rikkumiste üle. resolutsioon, mille osas suured fraktsioonid äh, täna pärastlõunal hääletavad, põhineb austusel ja konsensusel. ja see äh, tunnustab seda konteksti, mida ma just kirjeldasin ja julgustab Mehhikot jätkama äh, riigi ülesehitamist, mis põhineb õigusriigil ja demokraatial, aga julgustame neid ka tegelema nelja küsimusega esiteks nad peavad kindlustama, et äh, eksisteerib pressivabadus, sest et on väga palju vägivalda toime pannud ajakirjanike vastu. Nad peavad ka kindlustama, et assotsiatsioonid, kes kaitsevad inimõigusi, et neid kaitstakse, sest äh, tehakse ähvardusi inimõigusorganisatsioonide vastu ja on ka vägivalda. Mehhiko peab ka kindlustama, et äh, vägivalla ohvriks langenud naised ja päris palju naisi tapetakse, et neid kaitstakse ja et kindlustatakse, et ei valitseks karistamatus seda Euroopa Parlament nõuab Mehhikolt, sest et Mehhiko on Euroopa Liidu sõber. aitäh, järgmiseks kõnelejaks proua Weber. aitäh, härra president. sel nädalal tähistasime me rahvusvahelist naistepäeva. parlamendis oli erinevates Euroopa Liidu keeltes üles pandud postreid, mis ütlesid jah, me suudame peatada naistevastase vägivalla täna räägime me vägivallast Mehhikos ja mulle tundub, et oleks loogiline, kui me ütleksime paar sõna ka naiste kohta Mehhikos. nii pärisrahvusest naiste kui mitte pärisrahvusest naiste puhul, kes on äh, langenud ametkondade äh, rünnaku alla. Mehhiko naisi ähvardab erinev vägivald, koduvägivald, seksuaalvägivald ja ka piinamine ja seda viivad läbi ka armee ja politsei liikmed aga seni on Mehhiko ametivõimude reageering äh, olnud nõrk ja need äh, kuriteod on jäänud karistamata. oma resolutsioonis äh, palume me, et Mehhiko valitsus võitleks naistevastase vägivalla vastu. peaaegu kõik naiste tapmised on, kõik tapjad on jäänud karistamata viimase nelja aasta jooksul on ainult üksteist protsenti äh, süüdi mõistetud kurjategijatest, kes on peaaegu seitsesada naist tapnud. samal ajal on ka naised kohtusüsteemi eelistatavad äh, ohvrid, muidu ei saa kuidagi selgitada seda, mis on juhtunud. Äh, kaks pärisrahvusest naist mõisteti kahekümne üheksa aastaks vangi, nüüd nad on juba kolm aastat vangis olnud nad olid ka üksikuvangistuses ja samas äh, äh, oli seal intsident, kus oli kaasatud äh, kuus korrakaitsetöötajat äh,. sel nädalal toimub äh, kohtuistung apellatsiooni osas, loodan, et äh, teha, jõutakse õiglasele otsusele. loomulikult algab vägivald kodus. loodetavasti suudavad Mehhiko ametivõimud äh, õigusloojad midagi selles osas ära teha. loodetavasti parandatakse naistevastase vägivalla seadust, et tuleksid ka mehhanismid, millest tegelikult siin kasu oleks. meil oleks vaja ka standardeid, peame kindlustama, et koduvägivald ja vägistamised kodus on samuti kuriteod. selline vägivald naiste vastu on oluline teema, seetõttu peaks ka koole sellest teavitama, see peaks olema osa haridusest et õppida koduvägivalla ja naistevastase vägivalla kohta. aitäh, proua Veber, järgmiseks härra Pielan. härra president, juba aastaid on Mehhiko võimud pidanud verist sõda narkokartellide vastu. sõjas on öö, osalenud öö, peaaegu neli tuhat sõdurit ja nad on, nad on olnud üsna öö, edukad. Senalao ja Juarez'i kartelli kakskümmend kolm äh, tuhat hektarit äh, oopiumipõldu hävitati. hävitatud on kakskümmend viis ebaseaduslikku laboratooriumit ja arreteeritud tuhandeid inimesi. aga me peame meeles pidama, et kartellide sissetulek on miljonid, miljoneid dollareid, mis on võrreldamatu äh, Mehhiko käsutuses olevate rahasummadega võitlemaks kuritegevuse vastu ning kartellid korrupeerivad ka ametnikke, seetõttu riik kaotab seda sõda. kahe tuhande kuuendal aastal hukkus selles sõjas tuhat viissada inimest. eriti ohustatud on ajakirjanikud üle kuuekümne on hiljuti, äh, ajakirjanik on hiljuti surnuga saanud, kaasa arvatud Jorge Martines, kes kajastas seda sõda. suur tänu, härra Peelan. ja järgmisena üheks minutiks härra Fisa Saiksela. tänan, härra president, mu daamid ja härrad. Mehhikos on probleemiks narkokaubandus, millega kaasneb vägivald ja härra president Calderoni valitsus on väga kategooriliselt otsustanud välja juurida narkokaubanduse ja nad on otsustanud ajutiselt ka kasutada ka sõjaväge öö, selle eesmärgil. on konfiskeeritud narkootikume, relvi ja nii edasi. ja öö, on nõustutud inimõiguste komisjoni kõigi öö, soovitustega öö, ja valitsus on tunn-, tunnistanud ka seda, et nad peavad läbi viima ka õiguskaitse osas väga äh, ulatuslikke reforme selleks, et saavutada läbipaistvus ja inimõiguste järgimine Euroopa Liit soovib üles näidata solidaarsust Mehhiko rahvaga selleks, et võidelda narkokaubanduse vastu ja me toetame härra Calderoni tema võitluses organiseeritud kuritegevusega. lõpetuseks tahaksin ma öelda, et ma olen rahul selle kokkuleppega, eh, millega on ühinenud enamus frak-, eh, fraktsioone siit sellest kojast. proua Veržia, üks minut, palun härra president, mu daamid ja härrad, alates kahe tuhande seitsmendast aastast inimõiguste rikkumiste juhtumid muutuvad järjest tõsisemaks Mehhikos. Äh, kuus tuhat viissada mõrva, äh, mille taga on narkokartellid, enamus nendest on aset leidnud Chihuahua äh, piirkonnas president Calderon on tuhandeid sõdureid saatnud kõige tundlikumatesse piirkondadesse. sellest ajast peale äh, sõjaväe ja sõjavägi ja politsei tegutsevad täiesti karistamatult. valitsusväliste organisatsioonide raporteid tuleb järjest rohkem. Äh, ajakirjanikud, naised, põliselanikest naised on äh, põhilised ohvrid. ma olen kohtunud nendega öö, vägistatud, piinatud politseijõudude poolt ja ma olin vapustatud sellest, mis nad mulle jutustasid. mais kaks tuhat kuus aset leidnud vägivallaaktid on siiani karista, karistuseta jäänud. ja äh, Mehhiko äh, me ei ole nõus Mehhiko valitsusega ja seetõttu me ei ühine ka selle resolutsiooniga Lohpila. kolleeg Lohpilan, palun. tänan, härra president. pildid vägivallast äh, tänaval, siis võitlus äh, narkootikumide vastu, meedia räägib sellest, et pidevalt äh, naiste mõrvad, millest räägitakse suurte pealkirjadega ja see on loonud ka selle nõndanimetatud feminitsiidi kontseptsiooni. me teame, et vägivald äh, järjest laieneb, aga vaatamata sellele tundub, et Mehhiko valitsus ei suuda ja ei taha nende arengut, arengute vastu võidelda äh, võitlus narkokaubandusega on väga äh, keeruline, aga ainult sellest valitsuse poolt ei piisa. sõjaväekohtade pädevus, karistamatus, peaaegu täielik karistamatus, vot need on vägivalla eskaleerumise tõsised, tõelised põhjused. inimõiguste komisjon, Mehhiko enda inimõiguste komisjon pidevalt räägib armee poolt korda saadetud vägivalla aktidest ja valitsus teeb näo, et ta ei ole sellega kursis ja alles eile me lugesime sellest, kuidas kaitseminister eraldas suuri summasid öö, äh, ohvrite peredele, ostmaks ära nendepoolset vaikimist. Euroopa Liit oma suhetes Mehhikoga peab rääkima kõigist nendest probleemidest ja peab rõhutama just inimõigustega äh, seonduvaid probleeme. ja on vaja seda, et inimõiguste olukord tõsiselt paraneks selles riigis. suur tänu, proua Lohvileer! ja nüüd äh, fraktsioonide nimel kõigepealt härra Breda, üks minut. suur tänu, president. vägivalla suurenemine Mehhiko USA lähedastes osariikides, eriti Juarez osariigis, on murettekitav Äh, ametivõimude tegevus on intensiivistunud, samuti on suurenenud äh, narkoga, narkootikumidega seotud äh, kuritegevus. Ähm, vägivald suureneb ka jõukudevaheliste konfliktide tõttu, mis on vägagi verised. seetõttu tuleb öelda, et tuleb tegutseda jõuliselt, tagamaks riiklik julgeolek meie siin Euroopa Parlamendis saadame selge toetussõnumi Mehhiko valitsusele, aitamaks välja juurida kuritegevus ja parandamaks rahva olukorda. samal ajal peame me julgustama Mehhiko ametivõime eh, tugevdama õigusriiki ja reformima kohtusüsteemi suur tänu, härra Preda ning nüüd üheks minutiks proua Koomes. vägivald Mehhikos on seotud eh, narkokaubandusega ja vaesusega, mida majanduskriis on veel tugevnud. võitlus karistamatuse vastu on esmatähtis, me peame parandama, on vaja parandada kohtusüsteemi, tagada tunnistaja kaitse, väga paljud noored naised on vägivalla ohvriks langenud, mis on seotud narkokaubandusega Ehm, Meksiko on tõesti feminitsiidi pealinn. me, tuleb võidelda eh, inimõiguste rikkumise vastu. Euroopa Liit on Mehhiko strateegiliseks partneriks. me peame toetama neid, kes võitlevad inimõiguste eest ja kes ka kaitsevad õigusriigi põhimõtteid ja demokraatiaid. aga ilma inimõigusteta õigusriiki ja demokraatiat ei ole suur tänu, kolleeg Koomes, üheks minutiks härra Tšernetski. suur tänu, härra president, daamid ja härrad. ma kuulsin siin kojas just üle, üleskutset mitte kirjutada alla koostööleppele Mehhikoga. ma ei mõista seda. me tervitame Mehhikut ja selle presidenti kindlameelse võitluse eest narkokartellidega, maffiaga. me peaksime tervitama neid jõupingutusi ning märkima ära samas ka probleemid. et Mehhiko ei rikuks inimõigusi. me peame aga mõistma, milline olukord on riigis, mis juba aastakümneid on pidanud võitlema organiseeritud kuritegevuse vastu nüüd on selle riigi president kuulutanud sellele kuritegevusele sõja ja seda tuleb tervitada. mis puudutab ohvreid, siis selliseid inimesi ei tohi ka diskrimineerida. suur tänu, härra Tšernetski, järgmisena härra Tavares, üks minut. kallid kolleegid Mehhiko sündikat piirati äh, politseijõudude poolt sisse äh, vabandust, ametiühing. see on äh, šokeeriv selline äh, rünnak ametiühingu vabaduse vastu. ja me oleme siin rääkinud karistamatusest, Mehhiko valitsuse eh, karistamatusest ja eh, mittetõhusast võitlusest narkokaubanduse eh, vastu. kui valitsus võrdleb, võitleb samal ajal narkokaubandusega, sama, samas ka ametiühingute vastu, siis me ei saa sellist asja lubada demokraatli-, demokraatias. ja seega me mõistame hukka selle olukorra ja Mehhiko valitsus on tegutsenud äh, mittetõhusalt ja käi-, käitunud autoritaarselt kodanikuühiskonna ja ametiühingute suhtes. suur tänu ja nüüd oleme me äh, fraktsioonide esindajatega lõpetanud ja nüüd proua Korhola, palun. eesmärgi, kuten oleme kuulnud. suur tänu, ma tahaksin rõhutada selle resolutsiooni olulisust kahel põhjusel Mehhikos on suured narkokartellid, kes on viimastel aastatel tapnud juba tuhat viissada inimest. Mehhiko USA piiri peal ei suuda armee ja politsei enam olukorda kontrollida. selle eest vastutavad narkokartellid ka äh, Amnesty International on hukka mõistnud selle, kuidas äh, riigiametnikud võivad rünnata inimõiguste kaitsjaid. paljud inimesed kaitsevad inimõigusi, seades ohtu iseennast. ja meil on tõesti vaja võidelda selle karistamatuse vastu kasutades ära ka maist toimuvat Mehhikoga äh, tippkohtumist. suur tänu, proua Korhola, järgmisena proua Tikau, üks minut. suur tänu. Mehhiko valitsus peab pühendunult võitlema narkokaubanduse vastu, pidades aga silmas ka õigusriigi põhimõtet ja inimõigusi. hukkunud on märkimisväärselt palju inimesi Tijuana ja Juarez'i linnad on, olid kahe tuhande üheksandal aastal kümne maailma kõige ohtlikuma linna hulgas. alates kahe tuhande seitsmendast aastast on hukkunud tuhat viissada inimest. Mehhikos narkokaubanduse vastases võitluses kahe tuhande üheksandal aastal hukkus üle seitsmesaja inimese. sealseid lapsi tap-, tapab narkootikumide tarv-, tarvitamine aga peamisteks põhjusteks siin on hoopis kehv harid-, haridus- ja sotsiaalsüsteem. Mehhiko seitse koma viis äh, miljonit noort last ei saa, ei, ei oma juurdepääsu korralikule elutingimustele ja haridussüsteemile. Mehhiko olukorda tuleb tugevdada lä-, läbi majandusliku ja sotsiaalse kindluse. suur tänu! suur tänu, proua Tikau, järgmisena härra Posselt. tänan, härra president. Mehhiko ei ole diktatuur, tegemist on demokraatliku riigiga ja tihti me räägime inimõiguste ehm, eiramisest. Mehhiko põhi teemaks on see, et see suur riik, kes on Euroopa Liidu strateegiliseks partneriks, ta on aastaid olnud väga raskes olu-, olukorras ja, ja ta on haaratud tõsisest haigusest ja nüüd tuleb leida õiged arstid ja head ravimid. ja president Calderon on heaks arstiks, aga ta peab kasutama õigeid, õigeid vahendeid, ravi, ravimeetodeid me ütleme, et me peame rohkem kasutama ka meie käsutuses olevaid finantsinstrumente selleks, et aidata õigusriigi arendamist, riigistruktuuride tugevdamist ja selleks, et riik mitte kokku ei variseks ja äh, ei jääks alla võitluses narkokaubandusega. aga me suudame seda saavutada ainult siis, kui me oma kontakte tugevdame tänan, kallis kolleeg ja nüüd vaba mikrofoni äh, protseduur, millal mul üks minut, palun. A todos nos preocupa el incremento de violencia en Ciudad Juárez, pero yo conf-. meile kõigile tekitab muret äh, äh jätkuv vägivald Ciudad Juareses, aga ma olen täiesti kindel nendes äh, meetodites, mille on tarvitusele võtnud Mehhiko valitsus selleks, et selle keeruka olukorraga toime tulla äh, jätkub ka nende võitlus narkokaubanduse vastu, seetõttu peame me aitama neid selles keerukas võitluses, mida valitsus on viimasel paaril aastal pidanud. Mehhiko on äh, ümber muutnud oma poliitilise süsteemi ja Calderon toetab seda. Mehhiko on äh, käitunud vastutustundlikult rahvusvaheliselt ja aktive-, aktiivselt osaleb G kahekümnes ja ÜRO-s. oma tagasihoidlikul moel olen ma alati toetanud strateegilist partnerlust Mehhikoga ja meil õnnestus see kahe tuhande kaheksandal aastal saavutada. ma loodan, et Madridi tippkohtumine äh, võtab vastu ambitsioonika üldise programmi, sest äh, ÜRO, Euroopa Liit ja Mehhiko saavad äh, palju koos ära teha nii kahepoolselt kui mitmepoolsel foorumil, et võidelda väljakutsetega nagu narkokaubandus ja organiseeritud kuritegevus. aitäh, härra Milan Mon! viimaseks härra Tännok, üks minut aitäh, härra president. Mehhiko on olnud tükk aega peamine moodus, kuidas äh, Ameerika Ühendriikidesse jõuavad narkootikumid, seetõttu on Mehhikot haavanud äh, äh, see vägivald, mis koos narkokaubandusega käib. Mehhiko on riik, kus on üle saja miljoni inimese, ta on Euroopa Liidule strateegiline partner ja kahjuks on saanud sellest ka suurem turg kokaiini jaoks ja noorte hulga, inimeste hulgas no, kokaiini tarbimine tõuseb. olukord äh, muutub seal aina hullemaks, üha hullemad on mõrvad, äh, rünnatakse ajakirjanikke, töötus ja vaesus samuti ei aita kaasa ja teatud Mehhiko osades on täielik seadusetus. Äh, president Calderoni ees on tohutud väljakutsed, aga ta on valmis nendega tegelema ja Euroopa Liit peaks seda robustselt toetama, eriti peaksime toetama teda, tema katset ümber reformida politseid ja kriminaalkohtuid, et äh, lõhkuda sidemeid narkokartellide ja korrakaitseüksuste vahel ja on täiesti õigustatud, et ta kasutab armeed ajutise erakorralise meetmena. aitäh! suur aitäh, härra kolleeg Tännok! Äh, vaba mikrofon on lõppenud ja nüüd annan sõna volinik Potočnikule. aitäh, härra president pretsedenditu tõus vägivalla osas on äh, tekitanud äh, riigi elanikkonnas äh, tohutut ebakindlust ja komisjonile tekitab see olukord loomulikult suurt muret. teame, et Mehhiko ametivõimud võtavad seda tõsiselt ja on kehtestanud palju meetmeid, et selle probleemiga tegeleda. president Calderoni sõda organiseeritud kuritegevusega on tema peamine prioriteet. siin on saadetud armee, et organiseeritud kuritegevusega võidelda. Mehhiko on tegemas suuri püüdeid äh, reformida õiguskorra vahendeid ja üksusi. Äh, võeti vastu pakett, mille eesmärgiks on tugevdada Mehhiko korrakaitsesüsteemi ja kohtusüsteemi äh, kahe tuhande kaheksandal aastal hakati läbi viima kohtureforme Eh, mille eesmärgiks on eh, peamised, eh, peamiste probleemidega kohtusüsteemis toime tulla, aga teame, et selleks tulemuste saavutamine nõuab pikaajalist pühendumist. Mehhiko on tegemas ka tegutsemas ka selle nimel, et inimõiguste rikkumisega toime tulla, näiteks meediavabadus, väljendusvabadus äh,, kodanikuühiskonna organisatsioonid on Euroopa Liidu tähelepanu sellele pööranud. selles suunas on Mehhiko valitsus eh, eriprokuröri eh, koha loonud, kes eh, tegeleb just ajakirjanike vastase vägise, vägivalla küsimustega. üritatakse, parandatakse, parandada föderaalseadusandlust, et kaotada vägivald naiste vastu ja ka siin, ka siin on eriprokurör ametisse määratud Äh, on ka kehtestatud seadusi, mis võitlevad inimkaubanduse vastu. ÜRO Inimõiguste Nõukogu liikmena on Mehhiko lubanud äh, vastu võtta üleriigilise inimõiguste poliitika ja jääda avatuks rahvusvahelisel tasandil inimõiguste küsimustes. inimeste kaitse küsimus äh, organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse raames äh,, see on ka soovitustes, äh, mille Mehhiko vastu võttis äh, ÜRO üldise perioodilise ülevaatuse raames. Mehhiko äh, arutab neid küsimusi, kõiki küsimusi ka Euroopa Liiduga, viimati Euroopa Liidu Mehhiko ühiskomisjoni raames, mis toimus Brüsselis äh, kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal novembril kaks tuhat üheksa, äh, selles valdkonnas tehakse ka tõsist koostööd kolmandal, neljandal detsembril kaks tuhat üheksa organiseerisid Euroopa Liit ja Mehhiko Cancunis ühise seminari eh, selle kohta, kuidas legitiimselt kasutada jõudu ja inimõigusi kaitsta. Eh, seminaril sai pidada ekspertkonsultatsioone poliitikadokumendi eelnõu eh, kohta, mis puudutab inimõigusi ja kohalikke politseijõude. seda e-, dokumenti esitleti ka pärast seminari kohalikule kongressile ja äh, selle alusel võeti vastu äh, seadus äh, föderaaltasandil reformi käigus ja seda saavad kasutada ka Mehhiko osariigid. strateegiline partnerlus on parim võimalik, kuidas Euroopa Liit saaks toetada Mehhikot avaliku julgeoleku ja õigusriigi küsimustes. strateegiline partnerlus on dokument, mida hetkel läbi räägitakse. eesmärgiks on luua formaalne Euroopa Liidu Mehhiko poliitikadialoog julgeolekuküsimustes ja suurendada ka koostööst vastavate Euroopa Liidu agentuuride nagu CIPOL, Europol, Eurojust ja Euroopa Järelevalvekeskus, narkootikumide ja narkosõltuvuse järelevalvekeskus. me juba toetame komisjon juba toetab projekti aastast kaks tuhat seitse, et tugevdada õigluse kehtestamist Mehhikos ja see koostöö on ette nähtud aastateks kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kolmteist samuti kokkuvõtteks, on selge, et eh, Mehhiko ees on olulised väljakutsed eh, avaliku julgeoleku ja inimõiguste austamise valdkonnas. olukord ei ole lihtne ja kindlasti mitte ideaalne, aga saab ka öelda, et Mehhiko on näidanud üles valmisolekut eh, ja otsustavust kindlustada, et kehtestatakse tõhus poliitika, mis austab ka inimõigusi, me jätkuvalt toetame Mehhikut tema püüdlustes. suur tänu, härra Potočnik, meile on esitatud kuus öö, resolutsiooni ettepanekut, hääletatakse pärast järgmise teema ammendumist. järgmiseks teemaks on Lõuna-Korea. kõigepealt saab